raportööre, kes väga mõistlikult oma panuse andsid, tohutu panuse andsid sellele raportile. töötasime täies läbipaistvuses algusest peale. tahaksin ka tänada volinik Malmströmi entusiastliku suhtumise eest seoses koorma jagamisega millest tema lähtub oma tegevuses nii komisjonis kui ka nõukogus. kui ta nõnda entusiastlikult edasi tegutseb, siis ehk tulevad ka tulemused. lõpetuseks ma tahaksin öelda, kuigi kokkuvõtte tegemine on raske, aga lõpetuseks tahaksin öelda järgmist. niikaua kui valits-, kui valitsevad need suured arenguerinevused maailma lõuna ja põhjaosa vahel ja niikaua kui valitsevad ka suured erinevused demokraatia ja demokraatlike institutsioonide vahel ning inimõiguste austamise vahel. niikaua ei õnnestu meil asja lõpule viia. meil on mitmesugust, meil on tarvis põhjalikku, kõikehõlmavat abipoliitikat, mis aitab ka tasandada neid struktuurseid ebavõrdsusi põhja ja lõuna vahel, siis kindlasti õnnestub meil ka paremas maailmas elada. suur tänu, nõnda jõuab arutelu meil lõpule, homme keskpäeval on hääletus selles küsimuses. L'ordine del giorno reca gli interventi. järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised kõned päevakohastel teemadel annan kohe sõna härra Higinsile. suur tänu. Euroopa Liit peab vähendama neid liiklusõnnetusi ja parandama liiklusohutust ma ei ole nõus, et meil tuleb oodata aastani kaks tuhat kolmkümmend kolm, et ühine Euroopa sõid-, juhiluba kehtestataks. praegu meil on alles selle jaoks olemas mudel, kuid mi-, mida see ka maksab praegu? meie tahame, et liiklejaid saaks kaitsta ja poliitiline tahe on ju olemas ja ma usun, et see on tugev tahe, moodne, et kaasaegne tehnoloogia on ka olemas, selleks, et me saaksime seda tähtaega ettepoole tuuma tu,, tuua, mis praegu vastavas direktiivis on paika pandud. me ei saa nii kaua oodata, see on väga oluline ning komisjon tõesti peab midagi selles asjas ette võtma, aitäh. suur tänu. nüüd eh, proua Metsaros suur tänu. demokraatia, vabandus ja kristlikud uskumised, need on Euroopa väärtused, mida mina austan, mida mina toetan aga minnes tagasi aasta nelikümmend viis juurde, siis äh, tapeti meie poliitiline liider ta oli ainult neljakümne kahe aastane. tema eh, töötas selle vastu, et juute ei deporteeritaks. tegemist oli eh, Saksa eh, vähemustega ja nad saadeti kõik minema. kõik need Äh, seadusaktid, mis tol ajal vastu võeti, on äh, praegusel hetkel äh, ikkagi veel jõus ja praegu on vaja rehabiliteerida inimesi, nende suhtes on langendatud kohutavad otsused. suur tänu. ja nüüd härra Kutas lugupeetud kolleegid. E, ekstremistide demonstratsioonid eh, Transilvaanias eh, riigipühal olid hirmsad ja kõik juhtus sellepärast, et riigi esindajad tegid avaldusi ja kohal oli ka eh, Euroopa Parlamendi esindaja. viieteistkümnes marts oli päev, mis eh, oli äärmiselt provokatiivne, eh, raskendas inimeste eh, üksteise mõistmist ungarlaste ja rumeenlaste vahel. ja mina mõistan hukka kõikide ekstrem-, kõik ekstremistlikud demonstratsioonid ning ma palun, et ametivõimud ei oleks kaasosalised niisugustes aktides ning ma kutsun üles Euroopa institutsioone et nad aitaksid kaasa olukorra parandamisele selles regioonis, sest tõepoolest me peame olukorda parandama Euroopa vaimu kaudu. Eh, suur tänu. ja nüüd eh, härra äh, Miski. suur tänu, lugupeetud kolleegid. mina tahaksin esitada küsimuse, mida teie arvate, kas on võimalik et Belgias pannakse kinni Prantsuse kool, kas see oleks võimalik, kas oleks võimalik Prantsusmaal panna kinni Saksa kool, see ei ole võimalik, aga Lätis, kus nelikümmend protsenti inimestest räägib vene keelt, on koolide sulgemine võimalik. praegusel hetkel täna just nimelt eh, Läti eh, natsionalistid ja natsistid ütlevad, et nad korraldavad referendumi Läti, Vene, Lätis vene koolide sulgemise kohta, aga praegusel hetkel eh, tulevad siia parlamendisaadikud ja ütlevad, et nad on uhked Läti integratsiooni üle. kas te arvate, et ma teen nalja? ei tee nalja. mis te arvate, mis siis juhtub, kui Lätis pannakse kinni kõik vene koolid ja ma vastan teile, Lätis tuleb kodusõda kui Euroopa Parlament niisuguse radikalismi eh, suhtes midagi ette ei võta, siis eh, homme on juba liiga hilja, tegutseda tuleb täna. La parola all onorevole Bilbao. president, eh, Jaapanis on tuumakriis, aga seda ei tohi kasutada ära manipulatsioonideks. paljud nõuavad, et meie tegutseksime esimene asi on ohutustest. Need tuleb läbi viia läbi äh, paistvalt ja äh, kui on vananenud tuumarajatisi, siis riigid peavad need sulgema äh, on äh, olemas tuumarajatisi, mis on äh, vananenud ning Eh, oluline on see, et Baskimaal suletaks tuumarajatised, nad on vananenud. sellepärast, et kaheksakümne kilomeetri raadiuses eh, elab eh, koroonast kaheks, kaks miljonit inimest. oluline on, et niisugune plaan saaks kiiresti paika pandud ja meil on olemas protokoll, mis võimab meil Euroopas tegutseda kiiresti ja tõhusalt suur tänu ja proua Haaken. Euroopa äh, Catherine Day kirjeldas äh, hiljutist pankade väljalülistamist, äh, lunastamist kui kui midagi, mis on range, aga jätkusuutlik, aga tegelikult oli tegemist pankade päästmisega sellises olukorras, kus kõik pangaastmed said välja ostetud, aga Iiri maksumaksja peab kannatama Äh, me räägime siin äh, seitsmekümnest miljardist eurost, kuidas väikene riik peaks sellise olukorraga hakkama saama? võlakoorem kõikidele kodanikele on umbes sada äh, kuuskümmend tuhat eurot selle pankade väljaostmise eest. teeme siin, toome siin ühe võrdluse, Prantsusmaal on kuuskümmend kaks miljonit inimest, kus ei, tegemist oleks samasuguse panganduskriisiga Prantsusmaal, siis pang-, prantslaste võlg oleks üks koma kolm miljardit äh, eurot. kui Euroopa Komisjon ei tunnista seda olukorda, siis euroala äh, tulevik, mitte ainult eu-, mitte ainult Iirimaa tulevik on tume. ja härra Junkeras, yes dell'attuale crisi economica internazionale suur tänu, suur tänu, proua president, tänases majanduskriisi olukorras äh, on Kataloonias mitmeid positiivseid märke olnud. meie eksport kasvas seitsmeteistkümne protsendi võrra eelmisel aastal, aga meil on ka mitmeid negatiivseid näitajaid, tööpuudus noorte hulgas on nelikümmend protsenti näiteks. üks peamisi põhjuseid äh, selles küsimuses on öö, äh, meie äh, fiskaalsed kaotused, mis on kümme protsenti äh, SKT-st, äh, mis on märkimisväärselt suurem näitaja kui Saksamaa Länder puhul, Kataloonia on üks oma piirkonna käit-, käimapanevaid jõude ja seetõttu on probleem kogu Euroopa probleem. suur tänu! ja nüüd saab sõna kolleeg Wojtšekovski suur tänu, proua president. hiljuti võeti vastu haridusseadus Leedus ja see muudab meie haridussüsteemi nii, et viiskümmend protsenti Poola koolidest, mis Leedus tuleb kinni panna. tegemist on jällegi etnilise sajandeid Leedus elanud vähemuse diskrimineerimise suurepärase näitega. me oleme, meie vähemus on elanud Leedus juba sajandeid ja pärast äh, juhtnööri, et äh, Poola nimesid ei tohi poola keeles kirjutada, äh, karistatakse inimesi, kui nad kasutavad poolakeelseid nimesid ja ka kohanimede puhul keskeb seesama tegemist on äärmiselt kurva olukorraga, Leedu ametivõimud äh, tekitavad äh, konflikti, puhuvad äh, süsilõkkele ja probleemi olukord, probleem tekib Leedus ja mitte ainult Leedus, vaid ka Euroopa Liidus, kui niiviisi käitutakse. suur tänu ja järgmisena annaksin sõna Äh, härra Triantafilidesele. suur tänu. Türgi peaminister, äh, rääkides äh, Türgi liitumisprotsessist, ütles, et liitumisraport oli tasakaalust väljas, tema isiklikult leidis, et raporti auto, autorid, autoritel puudus ise mentaalne tasakaal ja Türgi ametiühingu tegelased korraldasid meeleavalduse Brüsselis äh, ütlemaks, et Türgi poliitiline liider kritiseeris ka Türgi küproslase, küproslasi. ja need ametiühingu tegelased äh, protesteerisid nendele avaldatud surve äh, vastu relvastatud vägede poolt ja demonstreerijate üks esindaja ütles, et Türgi rikub rahvusvahelist õigust, saates Türgi asunikke Põhja-Küprosele, rõhutas, ta rõhutas, et Euroopa Liit mis äh, kaitseb inimõigusi, ei tohiks äh, sellise olukorraga lõppeda. kas me sellise õõnestamisega rahvusvahelise õiguse tasandil äh, tõesti oleme nõus? pange kirja meie pöördumised komisjon ja nõukogu ja tegutsege. suur tänu. ja nüüd kolleeg Salafrakos, palun. suur tänu ja loomulikult äh, konfliktiriigid mõjutavad teisi riike lähipiirkonnas, äh, selle tagajärjed on ettenägematud ja sageli möödapääsmatud. Türgi kirjutas alla koostööleppele Iisraeliga järgmisena tuleb Brasiilia Türgi on autonoomia, Türgil on omad, autonoomne riik, Türgil on oma sidemed ja Türgi puhul mängib kindlasti rolli ka Türgi ja suundumus äh, Euroopasse. kahe tuhande kolmekümnendal aastal öeldakse, on äh, moslemlasi moslemiusku inimesi rohkem kui kaks miljard, kahe miljardi võrra rohkem ja eurooplasi rohkem kui kaks miljardit ja, ja eurooplasi on vähem. kas Euroopa liidrid äh, äh, mõtlevad tuleviku tagajärgedele või ei mõtle? suur tänu ja proua Toots, palun. proua president ma kavatsesin rääkida sellest, kuidas finantskriis mõjutas Iiri Vabariiki ja Põhja-Iirimaa majandust, aga selle asemel ma pean sügava kahetsusega meie koda informeerima kohutavast politseiteenistuse liikme mõrvast Põhja-Iirimaal. kahekümne viie aastane konstaabel Roman Keer suri laupäeva pärastlõunal terroristide käe läbi konstaabel Claire, katoliiklasest politseiametnik, äh, suri autopommi tulemusena, äh, taga, autopommi tagajärjel, kui ta töölt koju lahkus. ma kutsun meie koda üles sellist äh, kohutavat tegu hukka mõistma ja kõiki selliseid kohutavaid tegusid, mis viivad Põhja-Iirimaa tagasi Põhja-Iirimaa süngesse ajastusse ja terroristid on mitmeid autopomme pannud äh, politseitöötajate autode alla. Äh, õnneks suurem osa neist ei ole plahvatanud, ma olen kindel, et te veendu-, et te ühinete minuga ja äh, nõuate, et politseile edastatakse kõik olemasolev informatsioon selle juhtumi kohta, on inimesi kohalikus kogukonnas, kes teavad äh, midagi selle mõrva kohta ja nad peavad välja tulema, nad peavad politsei poole pöörduma ja mitte varjama informatsiooni, mõeldes oma riigi tuleviku peale, äh, mõelge selle asemel hoopis politseiniku ja tema leineva ema poole. Äh, mind Äh, rabab äh, ja ka see austuse puudumine selle kõne sisu vastu mõningate meile Euroopa Parlamendi liikmete poolt. nüüd saab sõna Rapupakis. suur tänu. ÜRO lepp leping puuetega inimeste kohta, kui see sai äh, Euroopa Liidu poolt äh, ratifitseeritud, siis võttis Euroopa Liit ka enesele kohustuse tagada, et puuetega inimesed saaksid täielikult ühiskonnas osaleda. kuid selgub, et see ei kehti kõikide kohta. Euroopas on kolmkümmend miljonit pimedat ja igapäevaste ülesannete täitmiseks, näiteks poes käimisekski, on neil väga raske äh, lugeda äh,, sellepärast et äh, sildid ei ole tehtud pimekirjas. ma kutsun komisjoni üles osapooltega äh, konsulteerima, et selline vabatahtlik äh, tähistamise süsteem töötataks välja äh, tööstustoodete jaoks. suur tänu! nüüd härra Papa-Nikolau. suur tänu. viimase ülemkogu järeldused ei andnud meile kindlust juurde. võimalus, et üks liikmesriik võiks oma võlad ümber restruktureerida pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aasta, on samm tagasi võrreldes esialgse kavaga võlgade restruktureerimist tuleks, me juba väldime seda Kreekas. nii et Kreeka, Kreekas see toimub juba, see arutelu ja majandusteadlaste hulgas, turgudel ning mis on juhtunud? miks on nüüd suunamuutus? tõsi on selles, nimelt tõde on selles, et prognoosid ei ole täitunud, selle asemel et äh, kriisist üle saada, tegelikult kriis jätkub ning riikide maksutulud vähenevad äh, vaat-, vaatamata ootustele ja prognoosidele. vastus on areng, aga kas me oleme seda arengut näinud? ei, selleks meil on tarvis äh, arengupoliitikaid mitte, aga mingisugust laenude ümberstruktureerimise poliitikat, suur tänu. nüüd äh, Äh, härra Björk. suur tänu, proua president Uh, Ungari eesistumise aeg on pool eesistumise ajast on pool möödas ja vaatame nüüd esimesele poolele tagasi ja kuues pakett võeti nõukogus vastu, see oli suurepärane edusamm, aitab kaasa konkurentsipoliitika edenemisele. ülemkogu veebruarikuus äh, oli ka selles mõttes märkimisväärne, et toimus läbimurre ning selle tõttu saame me nüüd äh, Euroopa energiapoliitik-, ühise energiapoliitika, ka ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika osas on edasiliikumisi olnud, aga mõned asjad on ikka pooleli. näiteks mustlaste strateegia, selle vastuvõtmine tähendaks seda, et Euroopa Liit võtaks enesele kohustuse mustlasi toetada. Ungari eesistumise edu on ka Euroopa Liidu edu, nii et toetagem eesistujat. suur tänu. nüüd proua Mäkkines suur tänu, proua eesistuja. nagu proua Tatski kavatsesin minagi rääkida majandusest, aga see kohutav mõrv, jõhker mõrv, äh, mille läbi sai hukka Põhja-Iirimaal politseinik, noor politseinik, see on muutnud minu plaanid ja kõik, ma kujutan ette, et mõistate, mida see tragöödia tähendab perekonna jaoks, aga ka Iirimaa jaoks Äh, see politseinik oli alles lõpetanud oma koolituse detsembrikuus, ta oli kahekümne viie aastane alles, kui pomm plahvatas tema auto all. ja ma, eile oli emadepäev ja tema ema kutsus üles sel päeval katoliiklasi mitte enam liituma politseiteenistusega Põhja-Iirimaal. ja aeg oli just käes selleks, et oma rahva ja riigi hüvanguks äh, äh, äh seda süsteemi üles ehitada <clears throat> me peame liikuma võrdsuse suunas. jällegi tsiteerin teda, äh, tema kurbusest, ta ütles, me ei taha nendesse pimedasse päevadesse tagasi minna, kus valitses kartus ja hirm. ma olen nii uhke selle üle, mida minu äh, poeg esindas, ärgem olgem, ärgem lubagem tema surma minna, surma min-, ol-, ol-, muutuda kahjutuks ja loodame, et kõik, kes teavad, annavad äh, tõendeid politseile nendest asjadest ja meie ülesanne on jätkuvalt seda, äh, selliseid õudseid asju ära hoida. suur tänu ja nüüd härra Ivan. suur tänu. Rumeenias on selline seadus, mille kohaselt õpetajad peavad saama paremat palka, sellepärast et praegu on nende palk väga madal, see on parlamendis äh, vastu võetud, aga jõustatud ei ole. õpetajad saavad palka umbes kohtukorralduse alusel ainult, aga valitsus ei ole nõus uut seadust rakendama. Nemad tahavad seada õpetajate palkadele piirangud seadustega, aga see seab demokraatia ohtu, see on Rumeenia institutsioonidele ja nende toimimisele ohuks. see tekitab Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale tõelisi riske, meil on tarvis selle elluviimiseks haridust ja oskusi, et majandus saaks areneda teadmispõhiselt ja teadusepõhiselt meil on tarvis noori inimesi, kes on hästi haritud ning meil on tarvis nende jaoks ka korralikke õpetajaid, aitäh! La parola all'onorevole Tanasescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Suur tänu, eh, proua president. Kolleegid, arvestades seda valitsust, mis meil Rumeenias on, mis ei ole kompetentne, on tervishoiu olukord Rumeenias halvenenud, olukord on tõepoolest eh, hirmus, on patsiente, kes peaksid saama kasu ravist, nad peaksid saama ravi inimväärikal moel aga seda kõike ei toimu praeguse äh, valitsuse all. Äh, perearstid, äh, parlament, kõik on öelnud, et vaja on paremaid tulemusi ja meil peaks olema korralik tervishoiukindlustusskeem. ma räägin kõigest sellest seepärast, et kui parlamendis ei suudeta läbi suruda õiget seadust, siis tabab rumeenlasi tervishoiu vallas suur häda. järgmine kõneleja. Felipe de Bourbon tunneb muret Astuuria pärast ma eh, tahaksin kutsuda üles ehm, eh, Suurbritannia valitsust lahendama Gibraltari konflikti. ma tuletan teile meelde, et ehm, selle te teemaga on tegelenud ka Euroopa Parlament, Hispaania ja eh, Ühendkuningriigid on ju tegelikult eh, demokraatia esindajad Euroopa Liidus ning on täiesti vastuvõtmatu, et kahekümne esimesel sajandil üks maa okupeerib teist, et Suurbritannia okupeerib ühte suurt kaljut ja äh, ei tohi olla ka Küprosel äh, okupatsiooni järgmine kõneleja ei ole kohal ja nüüd proua Nevedžalova. suur tänu. meil on vaja tagada eh, Euroopa konkurentsivõime, sellepärast me peame investeerima noortesse inimestesse, nende haridusse, see tähendab tulevikku. kui me tõepoolest tahame seda teha siis on vaja tegutseda. mulle tundub, et liiga kergekäeliselt süüdistatakse eh, finantskriisi selleks, et ei ole investeeringuid haridussüsteemi, aga meil on ju mitmesuguseid eh, raam, eh, raamistikke, mitmeaastaseid plaane ja me peame endalt küsima, kui palju me tahame investeerida tulevikku me peame nõudma, et nõukogu tegutseks, ei saa lubada tekkida olukorral, kus mõnedes liikmesriikides eh, on investeeringuid, teistes ei ole ja see on täiesti ebaõiglane tulevikku arvestades. ja nüüd eh, eh, härra Tremosa. suur tänu, president praegusel hetkel on rünnatud ühte Euroopa Liidu alustalasid, nimelt siseturgu, hiljaaegu eh, Katalaani tööstusassotsiatsioon, ajalehed on rääkinud sellest, et eh, Prantsusmaal on rünnatud eh, Katalaaniast tulevaid veoautosid, on hävitatud kaupu ja seda on teinud prantslased. niisugused eh, agressioon, agressiivsed aktid on kordunud eh, kaks korda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, viimane mm, niisugune juhtum oli eh, paari nädala eest, kus auto, kus oli kus oli, mis oli täis liha, piserdati üle mingisuguse materjaliga, tuhanded tonnid liha läksid kaduma ja see on väga halvasti mõjunud Katalaani lihatööstusele. E, lihatööstus on kaotanud viiskümmend protsendi oma toodangust ning ma kutsun Euroopa Komisjoni üles, et niisuguse e, täiesti vastuvõtmatu tegevuse suhtes rakendataks meetmeid. suur tänu! tundub, et järgmine kõneleja ei ole eh, kohal, sellepärast on sõna härra eh, Sobolil. me oleme siin rääkinud väärtustest, me oleme rääkinud Euroopa väärtustest ja neid tuleb tõepoolest kaitsta. Ah, ja seda kaitstaksegi meie kontinendil aga on ka selliseid eh, kultuure, eh, mida hävitab, mida ähvardab eh, hävimine. üks selline rahvusrühm on Džangod Rumeenias. oli soovitus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kahe tuhande esimesel aastal Eh, mis puudutas rahvusvähemusi ning eh, Django vähemusel oleks sellest suur kasu, midagi on muidugi ka ära tehtud. aga Euroopa Nõukogul ei ole eh, vahendeid, et panna riike tegutsema. aga rahvusvähemuste kaitsmine on oluline Euroopa jaoks. Django vähemust praegusel hetkel ei kaitsta, kui Euroopa Liit tõepoolest tahab, et kultuurilise mitmekesisuse printsiip saaks eh, ellu viidud, et rakendatakse Euroopa aluslepinguid, siis Django inimeste jaoks peaks midagi ette võtma. suur tänu ja viimane sõnavõtja. kolleeg Estaras suur tänu, proua president. jaanuaris võttis Euroopa Komisjon vastu oma kaasava Euroopa strateegia kohta, mis käsitles ka koolist välja langemast üks tähtis osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. koolidest väljalangemise vastane äh, võitlus on oluline paraku, aga Äh, on dokumendist jäänud välja puuetega lapsed. kutsuksingi siinkohal üles äh, sellest küsimusest rääkima, teises kuni neljandal mail kohtuvad haridusministrid Brüsselis, äh, tuleks pöörata tähelepanu ka puuetega lastele selles strateegias ja seda võiks arutada sellel kohtumisel Äh, oluline on, et ka Euroopa puuetega inimesed äh, saaksid osa elukestvast õppest ja juurdepääsu tööturule. artiklis kakskümmend neli puuetega inimeste konventsioonis on kirjas, et puuetega inimesi ei tohi kunagi jätta väljaspoole tavaharidussüsteemi. suur tänu! ja järgmine päevakorrapunkt on meil proua Elizabeth Jeegla raport Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades ja nüüd annangi sõna proua Jeeglele